järele lugeda. Prego l'onorevole Cofferati. jah, palun, härra Conferati. jah, minul on täpselt sama probleem, minu hääletusmasin ei tööta, nii et sooviksin, et ka minu häälega arvestataks. jah, paneme kirja. nüüd järgmine päevakorrapunkt äh, Euroopa Ühenduse ja Brasiilia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping, proua Tikau raport hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis Vandenkampi raport, jällegi lihtsustatud menetlus, leping Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini vahel, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud järgmiseks Coelho raport, jällegi lihtsustatud menetlus, Liechtensteini ühinemine LEÜ ja Šveitsi vahelise lepinguga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks lihtsustatud menetlus proua Holmeieri raport Liechtensteini ühinemine EÜ ja Šveitsi vahelise lepinguga kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks lihtsustatud menetlus proua Makovei raport Euroopa Liidu ja Brasiilia vaheline tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisanõudest loobumist käsitlev leping. hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks lihtsustatud menetlus härra Enšu raport Euroopa Liidu Brasiilia vaheline diplomaatilise teenistuse või ametipaasi kasutajate suhtes lühiajalise viisanõudest loobumise käsitleva leping. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. järgmiseks hääletus proua Gebhardi raporti üle teenuste direktiivi rakendamine. hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd raport bussireisijate õiguste kohta. raportööriks on härra Antonio Cancian ja hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud. palju õnne, härra Kantšan. ja palun proua president, ka minu hääletusmasin ei tööta see ei tööta. E hästi, paneme kirja ja saadame tehnikud. nüüd ähm, järgmine raport. presidente, grazie, devo aver perso. suur tänu, proua president eile unustasin oma hääletuskaarti, tahtsin lihtsalt öelda, et jäin Kancheni raporti osas erapooletuks. suur tänu, nagu öeldud, jätkame. nüüd härra Kallenani raport, tegemist on uute ja väi-, uute väikeste tarbesõidukite heitenormidega. me hääletame kõigepealt äh, plokk üks osade kaupa hääletus kolmes osas, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletusplokk üks, esimene osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame nimeliselt muudetud kujul õigusloomelise projekti üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud, palju õnne ja nüüd on meil härra Leene soovitus tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. hääletame, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud raport on vastu võetud ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, äh, Ivo Pelleti raport, äh, toiduainete radioaktiivne saastatus. Silve-, l'onorevole Silvestris chiede la parola, prego. Sì, presidente o.... Silvestris härra saab sõna. jah vabandust, äh, proua president, mul läks kõik segamini, tahtsin Leene raporti vastu hääletada, mitte poolt, nii et palun parandage palun see viga. jah, teeme seda. nüüd järgmine hääletus. härra Pitella. tahtsin lihtsalt öelda, et kogemata hääletasin poolt, aga tahtsin tegelikult jääda erapooletuks e praegu president, praegu. ja palun. see? Error en la votación, mi voto es contra. tahtsin vastu hääletada, ka minul läks kõik segamini. praegu president Aguiar. jah, härra Aguilar proua president. hääletus toimus väga kiiresti. mina hääletasin ka vastu täiesti kogemata, sest kõik läks liiga kiiresti siin. tahtsin lihtsalt öelda, et parlament ei tohi unustada, et soovitus ühtse patendikaitse kohta sõltub veel ka Euroopa Kohtu otsusest, mis võetakse vastu kaheksandal märtsil ja seepärast teeksin ettepaneku, et me ei hääletaks praegu Euroopa patendi üle, enne kui Euroopa Kohus on vastu võtnud oma otsuse. nii et pange see palun protokolli kirja härra Silvestris, kas me võime nüüd hääletada Peleti raporti üle? hääletame siis kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt. palun andke käega märku, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida, sest väga raske oli teie kätest aru saada. seega hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud suure häälteenamusega. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. järgmiseks kolmkümmend muudatusettepanekut ITRE komisjonilt, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. härra Peelet on teinud suulise muudatusettepaneku. ei, see on ära langenud siiski või, või siiski, härra Peelet, teil on suuline muudatusettepanek, seda muudatusettepaneku number kolmkümmend kolm kohta, palun, teil on sõna. suur tänu, proua president, tegemist on suulise muudatusettepaneku, mis puudutab hüvitisi talunikele ja suur tänu proua Riivasile selle ettepaneku tegemise eest. komisjon peaks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsiks Euroopa Parlamendile nõukogule esitama teatise hüvitismehhanismi hüvitusmehhanismide kohta juhul, kui tegemist on kiirgus, kiirgusega toiduainetes ja neid toiduaineid ei ole võimalik müüa turgudel tegemist on ühise muudatusettepanekuga fraktsioonide üleselt. suur tänu, kas keegi on selle suurise muudatusettepaneku vastu? ei, siis hääletame. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu? vastu võetud. siis muudetud kujul kogu raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud. ja nüüd hääletame õigusloomelise resolutsiooni projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud raport on vastu võetud, palju õnne raportöörile. ja nüüd alustame kohe hääl-, selgitustega hääletuste kohta